Dear colleagues, if you'd like to uh, be seated, we can... lugupeetud kolleegid, kui suvatsete istet võtta, siis ähm, saame alustada päevakorra vastuvõtmisega ja me teeme väikse muudatuse, nimelt neljas punkt, mis puudutab äh, härra Booni äh, resolutsiooni ja väärtuste instrumenti vabaühenduste toetamiseks. Äh, et siis äh, see arutelu toimuks kell üheksa, kohe pärast seda, kui oleme lõpetanud arutelu härra Timmermansiga. kui keegi vastuväiteid ei ole, siis muudame sellisel päevakorda ja sellega on see kinnitatud. paraku ei ole meil täna tõlged horvaadi, taani, läti, malta ja iiri keelde Lähme siis meie tänase koosoleku põhilise päevakorrapunkti juurde. suur tänu härra asepresidendile, kes on tulnud äh, Strasbourgi. meil on siin kaks olulist äh, punkti, millest tahame rääkida. kõigepealt äh, struktureeritud dialoog asepresident Franz Timmermansiga. tere tulemast, Franz! tehniliselt on härra Timmermans siin selleks, et rääkida kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta töö kava elluviimisest ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta prioriteetidest, kuid nagu te teate, kolleegid, siis meil on praegu väga keerukas olukord, et eriti mis puudutab Poolat, Malta ja, ja Maltat ning viimasel ajal ka Slovakkiat, on päris tundlikud küsimused üles kerkinud, nii et tahaksimegi kuulata ära, mis on voliniku arvamus neist viimastest arengutest ja seejärel annan sõna kolleegidele. meil on niisiis meil on üsna palju aega selleks aruteluks, kuni kella üheksani. aga annaksin kõigepealt sõna esimesele asepresidendile ja siis on sõna kolleegidel. niisiis, Franz, tere tulemast sulle, palun sulle sõna. aitäh, Claude. kui lubate, siis enne, kui asun käsitlema neid teemasid, mis meil täna päevakorras on, tahaksin võtta ühe minuti äh, et anda teile teada, et olen väga tähelepanelikult jälginud deklaratsiooni, mille või avaldust, mille tegi peaminister Theresa May täna Briti parlamendis, mis puudutab ähm, närvigaasirünnakut Ühendkuningriigis ning äh, selle järgi, mida ma kuulsin, on selge, et äh, kasutati närvigaasi kahe tsiviilisiku vastu, kes elavad Ühendkuningriigis. tegemist on sellise närvigaasiga, mis on ÜRO konventsiooni kohaselt keelustatud ning eh, peaminister Theresa May on eh, nõudnud äh, selgitust, seda närvigaasi toodetakse Venemaal ning nüüd on ta nõudnud Venemaa ametivõimudel selgitust, kas seda närvigaasi kasutati taotluslikult või äh, läks see lihtsalt nii-öelda äh, kaduma. ja ma tahan lihtsalt väljendada oma tugevat solidaarsust Briti valitsusega, mis puudutab seda Novitšoki närvigaasi kasutamist ning äh, Äh, me peame kaitsma põhiõigusi, me peame kaitsma inimesi, kes meie territooriumil elavad, me peame seisma õlg õla kõrval selles keerulises olukorras, milles praegu asub riik, mis on jätkuvalt Euroopa Liidu liige ja see, mis on toimunud, on täiesti vastuolus Euroopa Liidu põhimõtetega. tahan veel mainida seda, et kahe tuhande kuue, kahe tuhande kuuendal aastal võttis Venemaa parlament vastu seaduse, mis muudab Ähm, mis äh, tegi seaduslikuks reeturite tapmise välismaal. nii et kui me räägime põhiõigustest, kui me räägime õigusriigi põhimõttest, siis meil on muidugi ka Euroopa Liidus palju, mida arutada. kuid me peame väga selgelt, äh, äh, väga selgelt seisma õla kõrval, me peame väljendama solidaarsust Briti valitsusega sellel väga keerukal hetkel. ja tahan selgelt öelda ka seda, et ma tahan tänada seda komisjoni mitte ainult ähm, suurepärase töö eest paljude teemadega, vaid ka äh, selle eest, et äh, te peate nii oluliseks neid põhimõtteid, mis meid liidavad, mis muudavad Euroopa selleks, äh, mis ta on. me elame paraku ajajärgul, kus on vaja omada tugevat selgroogu ning väljendas selgelt oma arvamust. ma kavatsen rääkida Rumeeniast, Poolast, Maltast, Slovakkiast äh, seoses õigusriigi põhimõttega ja püüan vastata pärast seda teie küsimustele. kõigepealt äh, üldiselt õigusriigi põhimõttest, nagu te võib-olla teate, siis äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta töökavas nägi komisjon ette äh, Ehm, tegevused, et tugevdada õigusriigi põhimõttes kinnipidamist äh, äh, Euroopa Liidus ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud äh, Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioon viitab samuti sellele, on selge, et olukord on muutunud. neli-viis aastat tagasi tundus, et õigusriigi põhimõte on midagi, mida ei seata kahtluse alla, aga nüüd me räägime äh, arutame aktiivselt äh, põhiõiguste üle samamoodi, nagu me arutame kalanduse või finantside üle. Te võite öelda, et on paratamatu, et me peame sellest rääkima, aga mina tahaksin rõhutada, et äh, on väga positiivne ja see näitab meie tugevust, et me saame selle üle arutada siin parlamendis, komisjonis ja jah, nüüd lõpuks ka nõukogus, kus äh, liikmesriigid enam ei kohku tagasi oma kollektiivse vastutuse eest ja sellega on artikkel kaks tõepoolest väga selgelt päevakorras. ja see on väga hea, sest tegemist on eksistentsia-, eksistentsiaalse küsimusega. me peame endalt küsima, millises liidus me tahame elada. sellega jõuan Poola juurde. suur tänu Liibe komisjonile eelkõige selle eest, et olete nii tugevalt kaitsnud õigusriigi põhimõtted Poolas ja toetanud komisjoni muidugi ei ole viimase kahe aasta jooksul asjad alati olnud lihtsad, kuid võin uhkusega öelda, et koos president Junckeriga ähm, ja kogu kolleegiumiga oleme teinud väga tugevat tööd, et väljendada oma ähm, muret ning kutsuda Poolat äh, dialoogi pidama, tõelist dialoogi pidama. ma tahan väga selgelt väljendada, et need, kes on mõnikord eelkõige Poola ajakirjanduses kohati äh, püüdnud jätta muljet, et ähm, komisjon on lõhenenud, et president Junckeril ja minul on erinevad seisukohad, peavad pettuma. Jean-Claude ja mina oleme täiesti ühel meelel sellel teemal. me mõistame üksteist täielikult ja võitleme ähm, ühesuguste väärtuste eest. me oleme väga selgelt äh, väljendanud, et me oleme alati öö, äh, äh, avatud ning me ei me ei soovi sanktsioone niisama rakendada, vaid me oleme lihtsalt veendunud, et äh, aluslepingute vaardjana peame me tõmbama kuhugi piiri ning Euroopa Parlament on meid alati tugevalt äh, toetanud äh, meid selles. esimesel märtsil vastu võetud resolutsioon leidis tugeva toetuse kõigi fraktsioonide poolt ning on ning seal on selgelt välja toodud, et õigusriigi põhimõte osas Poolas Äh, olulised probleemid ning komisjon on võtnud vastu ka neljanda soovituse artikli seitse lõike üks käivitamise äh, raames ning andnud poolele tähtaja, et nelja kuu jooksul olukorda parandada, parandada. selles soovituses on selgelt välja toodud, mida saaksid Poola ametivõimud ette võtta, et praegust olukorda parandada. eelkõige on komisjon arvamusel, et tuleks tegeleda viie põhilise mureküsimusega, ma nimetan need kõik, ma mainisin neid juba, aga eelmisel nädalal täiskogul, aga paljud teist ei olnud äh, mõistetaval põhjustel kohal, nii et mainin veel kord, kõigepealt ma peaksid avaldama äh, kolm äh, seni avaldamata põhiõig-, põhiseaduskohtu mm, otsused Need jõustuvad äh, ka alles avaldamisel, seetõttu ei tohiks olla valitsuse otsustada, millal nad avaldatakse, vaid selle üle peab otsustama kohus ja kui kohus on, on eksinud, siis saavad selle vea parandada teised kohtumide valitsus. teiseks tuleb äh, taastada äh, konstitutsioonikohtu sõltumatus ja tagada see, et kohtunikud on, nimetatakse sõltumatu ametisse. kolmandaks Ähm, ähm, mm, vältida äh, või äh, muuda ära minimaalse või siis äh, kohtunike vanuse, vanusepiirangu kehtestamine, mis, mille kehtestamine tähendab et, et nelikümmend protsenti kohtunikest peaksid oma ametist lahkuma ma viitaksin siinkohal ka Veneetsia komisjoni äh, äh, aruandele, mis selgitab, miks praegune regulatsioon on täielikult äh, õigusriigi põhimõtte vastamine. neljandaks, mis puudutab tavakohtuid, siis samuti kõrvaldada piirangud kohtunikele, mis puudutab nende pensionile minekut. viiendaks äh, muuta seadust, millega praeguse äh, riiginõukogu kohtunike ähm, kohtunikud ametist vabastati, kohtunikud äh, peavad olema kohtus äh, ametisse nimetatud teiste kohtunike poolt ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ka Euroopa Kohtu otsusele kahekümne seitsmendast veebruarist kohtuasjast C kuuskümmend neli murd kuusteist. Euroopa kohtus on artiklite kaks ja üheksateist reguleerimise ala selgitanud eh, ning seda, et on oluline tagada eh, tõhus eh, kohtumõistmine riiklikul tasandil. kinnitan teile, et me võtame seda kohtuasja, kohtulahendit arvesse meie dialoogis. see on tõesti väga oluline kohtuasi ning tahan teie tähelepanu sellele juhtida. mul on hea meel öelda, et jaanuaris äh, toimus taas arutelu komisjoni ja Poola ametivõimude vahel, see on siis jätkunud alates jaanuarist. ning eelmisel neljapäeval kohtusime mina ja äh, president Juncker äh, Poola äh, siseministriga, samuti olen kohtunud välisministriga ning me nõustusime, et dialoogi tuleb jätkata, samuti kohtus äh, Poola ministritega volinik Jurovas. kõik toimus äh, tehnilisel tasandil, koosoleku toi-, on toimunud äh, avatud õhkkonnas, äh, nii et dialoog toimub, aga loomulikult on vaja, et see kannaks ka, annaks ka selgeid tulemusi. võin teile kinnitada, et komisjon teavitab parlamenti pidevalt saavutatud tulemustest ning ma loodan, et komisjon saab ka edaspidi loota Euroopa Parlamendi toetusele, nagu oleme seda ka varem saanud teha, me teeme äh, teiega koostööd sellel teemal ning eh, ning see on viinud selleni, et ka nõukogu on tõesti hakanud eh, selle teemaga tegelema aktiivselt. ma olen teile tõesti selle eest väga tänulik. nüüd, enne kui lähen Malta juurde, siis eh, ma äh, räägiksin ajakirjanike mõrvadest Maltas ja Slovakkias. ma tahan teile kinnitada, et komisjoni jaoks on äärmiselt oluline meedia mitmekesisus ja sõltumatus. nagu president Juncker on öelnud, siis ajakirjanike mõrvamisel ei ole kohta Euroopa selle kohta üheski demokraatias. komisjon mõistab sügavalt hukka Jan Kutšeki äh, Slovakkia ajakirjaniku mõrva, samuti tema partnerimõrva ning Daphne Caruana mõrva, kes oli Malta ajakirjanik ja kes mõrvati kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. Need kuriteod on äh, sügavalt vapustanud äh, kogu äh, Euroopa ajakirjanike kogukonda. me ei oleks kunagi oodanud, et midagi sellist juhtub Euroopa Liidus, aga see on juhtunud ja see muidugi hirmutab ka ajakirjanikke, muudab nende töö keerukamaks. me peame olema sellest väga teadlikud, et see tõesti tabab õigusriigi põhimõtet selle äh, südamesse. nagu Malta puhul on äh, komisjon juba öelnud, siis komisjon ootab äh, põhjalikku ja, ja sõltumatut uurimist, mis puudutab Daphne Kõlsis juhtumit ning me kutsume üles vastutavaid ametivõime jätkata juurdlust, kuni saavutatakse tulemusi ja kuni, kuni õiglus on äh, saavutatud. see kehtib ka Slovakkia puhul. ei tohi peatuda enne, kui kõik süüdlased on kohtu ette toodud ning äh, ma tahaksin äh, teile kinnitada, et Slovakkia puhul ei ole küsimus ainult inimeses, kes äh, päästikule vajutas, vaid see puud-, vaid küsimus on selles, kes selle ülesande andis, kes selle tellis. me peame tõesti jõudma asjade tuumani ja selleni, kui sügava probleemiga tegemist on. et oluline on, et see juurdlus tõesti läheks kõigis suuna, kõigis suundades ja, ja ähm, tegeleks temaga sügavuti. mis puudutab Maltat, siis äh, teil on juba toimunud arutelu minu kolleegi volinik Jurovaga, kes on otseselt vastutav paljude nende teemade eest. komisjon äh, tervitab äh, aruande, aruannet, mis toimus, mis koostati pärast ad hoc külastust äh, Äh, Maltale proua Kovensi juhtumisel võtsime teadmiseks äh, kõik, äh, kogu selle aruande sisu ja me nõuame, et Malta ametivõimud jätkaksid oma jõupingutusi, et kõigi mureküsimustega tegeleda. ma tahaksin tervitada selles kontekstis ka Malta justiitsministri avaldust, et Malta äh, kavatseb peagi äh, ametlikult teavitada oma, oma soovist liituda Euroopa prokuratuuriga. ma arvan, et äh, see on õige otsus. aga me nõuame jätkuvalt, et Malta ametivõimud läheksid veelgi kaugemale, tegeleksid kõigi äh, problemaatiliste teemadega ja on äärmiselt oluline, et seda tehtaks avatult ja läbipaistvalt, et leevendada äh, selle koja mured ja ka kogu kodanikuühiskonna mured. mis puudutab konkreetsemalt äh, raha pesuvastase võitluse äh, probleeme, siis on selge, et see on äärmiselt oluline, äh, et, et see on äärmiselt oluline kogu Euroopa Liidule. Euroopa Liidu rahapesu vastase võitluse raamistik on praegu muutumas ning komisjon jälgib tähelepanelikult, kuidas uusi reegleid rakendatakse. kolmandal äh, jaanuaril käesoleval aastal teavitas Malta rahapesuvastase direktiivi ülevõtmisest, meenutaksin, et see oleks pidanud toimuma juba enne eelmise aasta kahekümne kuuendat juunit. Neid saateid praegu kontrollitakse, kuid komisjon peab tagama ka eeskirjade tõhusat ellurakendamist, mitte ainult ülevõtmist. nii et äh, on põh-, on põhjalikult analüüsitud kõiki tehnilisi ja õiguslikke aspekte, selle tulemuseks on, et ei leitud süstemaatilisi, äh, süstemaatilist rahapesu, mis puudutab institutsioonide ülesehitust, kuid jätkuvalt on olulisi küsimusi, mis puudutab eeskirjade tegelikku rakendamist ja selle järelevalvet ametiasutuste poolt ning samuti, mis puudutab äh, avalikkuse usaldust, mis on samuti väga oluline. seetõttu komisjon jätkuvalt äh, soovib, et Malta ametivõimud teavitaksid meid pidevalt ning äh, on oluline, et pangandusjärelevalve asutus, asutus äh, hindaks, kas Malta finantsasutused on sõltumatud ja kas Malta vastav järelevalveasutus on täitnud oma kohustusi, äh, võttes aluseks ka Expedite ja, ja veel ühe Malta panga juhtumid, mis jätkuvalt pakuvad oma teenuseid Euroopa Liidus. niisiis, komisjon jälgib jätkuvalt väga tähelepanelikult, mis puudutab rahapesuvastast võitlust Maltas ning äh, ma tahan siinkohal öelda, et ka Euroopa Nõukogu on siin olnud väga suureks abiks, nad võtavad seda kõike väga äh, tõsiselt, nad võtavad vastutuse, nii et äh, tahaksin väga ka neid tänada. Commission... kui me räägime investeeringute programmist, siis äh, oma raportis äh, me andsime märku sellest, et äh, me uuriksime kõiki investeeri-, investorite tausta vastavalt äh, riigi seadusandlusele, praegu on aset leidmas faktide kogumise mis-, missioon ja vaatame, millised on investeeringute äh, süsteemid erinevates liikmesriikides. neljateistkümnendal novembril äh, juhiti Malta õigusriigi olukorda puudutavas äh, raportit äh, ka rahapesu ning äh, maksudest kõrvalehoidmise teemale. kõik need olulised teemad näitavad, kuivõrd pühendunud on ka parlament sellele teemale ja see teeb ka meie töö lihtsamaks ja põhjalikumaks, nii et tahaksin teid selle eest tänada. liikmesriigid peaksid enda võimalusi kasutama selleks, et siiralt arendada koostööd teiste liikmesriikidega Euroopa Liidu seadusandlus näeb ette seda, et investorite süsteemide alusel peaks kodakondsus antama äh, tõe, tõestatava sideme või seose puhul riigi, konkreetse riigiga. Malta võimud on küll jõudnud kokkuleppele kaks tuhat neliteist jaanuar komisjoniga selle investorite skeemi osas, kuid äh, meil ei ole praegu tõendeid selle kohta, et näidataks ka tegelikku riigis resideerumist. ja komisjon jälgib selle skeemi rakendamist väga suure tähelepanuga. komisjon võtab äh, korruptsiooni liikmesriikides väga tõsu-, tõsiselt, äh, igasugune tagasiside äh, on meile väga tähtis, seda ka majanduse juhtimise poolaasta raportide raames. eelmisel aastal Malta kohta koostatud äh, riigipõhine raport äh, räägib äh, ka korruptsioonivastasest võitlusest ja seal on välja toodud see, et korruptsiooni tajutat-, tajutakse problemaatilise faktoriga äri ajamisel Maltal ning ähm, korruptsioonialaseid süüdistusi esineb väga sagedasti, nii et seetõttu me jälgime seda teemat kui prioriteetset teemat ning äh, äh, selles valguses vaatame ka äh, Euroopa prokuratuuri liitumise sooviga Malta poolt. nüüd tuleme Rumeenia juurde, neljandal märtsil olin Bukarestis ning rääkisime ähm, ka koostöö ning kontrollimehhanismi toimimisest, vaadata, kuidas saada vastuoludest lahti praeguste mm, reformide Äh, läbiviimisel. ma leian, et me peaksime reformikursile siiski tagasi pöörduma ja praegu oleksin ma ettevaatlikult siiski optimistlik selle kursi suhtes, kuid endiselt on äh, probleeme väga palju, arvestades seda, kuivõrd polariseeritud on äh, poliitika ning kuivõrd lõhestunud on ka kohtusüsteem ja ma võrdleksin seda maratoniga, kus Rumeenia on jõudnud äh, peaaegu finišijoonele äh, ja seetõttu peab ta jooksma endiselt finiši suunas, mitte pöörama ära ja me peaksime edastama selget sõnumit, et enne finišijoont ei pöörata kõrvale ega pöörata tagasi, kuid eelkõige on vastutus ikkagi Rumeenia ähm, riigil endal Jean-Claude Juncker on selgelt enda soovi väljendanud väljendanud seda, et see mehhanism äh, leiaks lõpu äh, enne selle komisjoni ametiaega, kuid see ei ole mingisugune lõppeesmärk, ainult siis, kui soovitused täidetakse, ainult siis on see teostatav, siis on see tehtav. kuid selleks peab äh, Rumeenia jätkama samasuguse pühen-, pühenduvus, pühendumusega tööd, nagu nad on seda siiani teinud või isegi veel suurema pühendumusega, nii et meil on vaja institutsioonide vahelist koostööd Rumeenias, poliitiline konfrontatsioon peab lõppema, äh, Kreeko äh, komisjoni, Veneetsia komisjoni ekspertide äh, nõuanded on olnud väga ühemõttelised, tegemist ei ole mingisuguse inkvisitsioonikohtuga. me ei saa õigusriigi põhimõtet äh, Äh, panna ainult reeglite alla, me ei räägi siin ainult reeglitest, me räägime poliitilisest kultuurist ning äh, rünnakud institutsioonide vahel loovad poliitilise kultuuri, mis on äh, õigusriigile kahjulik, nii et kõik need laimukampaaniad, kohtunike ründamised, reklaamplakatide finantseerimine, kus süüdistatakse kohtunikke kommun-, kommunistideks olemises ja nii edasi, see kõik mõjutab negatiivselt õigusriigi põhimõtet, samamoodi kohtuvõimud ei peaks hakkama taga kiusama valitsustega äh, parlamenti, me pea, pea, võimud, võimuharud peavad üksteist austama, niimoodi see võimude lahusus toimib demokraatlik ja õigusriigi põhimõte, seda peab äh, harima, seda peab kasvatama läbi hariduse, me tihtipeale unustame hariduse rolli ära ja nagu ma alguses ütlesin ja see on ka minu lõppsõna, enne kui äh, teie küsimustele asun vastama, me oleme haavatavamad, kui me mõnikord arvame, see kõik ei ole purunematu, mis meil on, kuid samas oleme me ka tugevamad, kui me arvame. kui me siiski oma häält kuuldavaks teeme ja niimoodi õigusriigi põhimõtet Euroopa Liidus tugevdame, aitäh. Thank you, Commissioner. Let's go straight to the aitäh, läheme nüüd äh, liikmete küsimuste juurde, kõik, kes kohal on, võivad äh, küsimusi esitada. Äh, palun piirduge kahe minutiga. kui meil jääb aega üle, siis võib-olla saame veel ühe küsimuste ja märkuste vooru korraldada, kuna tegemist on vägagi sisutihedate teemadega ja mainiti siin mitmeid riike nii et praegu palun äh, piirduge kahe äh, minutiga proua Metsola Rahvapartei nimel. aitäh ähm, teile, härra Timmermans, teie veendumuste esitamise eest, ükskõik mida arvatakse dem, demokraatia ei ole enamuse türannia, tegemist on enamuse võimuga, kus on kõik õigused kaitstud ja meie näeme, et need kaks on omavahel seotud. ja seetõttu me peame rõhutama ja kordama seda, et äh, korruptsioon ei ole kuidagi äh, ei sobi kuidagi kokku demokraatiaga, seetõttu on meil vaja sõltumatut kohtuvõimu, meil on vaja võimude lahusust nii paberil kui ka tegelikkuses ja meil on vaja ka äh, sõnavabadust ning vaba ja kaitstud meediat. just äh, seetõttu me peamegi rõhuma põhiõigustele Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Maltal ja nii edasi. Jan Kutšak äh, ning ähm, Malta ajakirjanik, kes mõr-, äh, mõrvati, nad uurisid mõlemad maffiategusid, korruptsioonitegusid et see ei puuduta mitte ainult kahte mõrva, vaid äh, siin on tegemist laiemate teemadega ja, ja nende kahe ajakirjaniku mõrvamine on need teemad päevavalgele toonud. me näeme, et äh, siin on äh, lõhe oodatavate õiguste vahel, mida kodanikud ootavad, ning nende õiguste tagamise mehhanismide vahel ja just seetõttu meie siin parlamendis usume, et see euroopalik mehhanism, mis kaitseb õigusriikluse põhimõtet, see peaks mõjutama kõikide otsuste langetamist äh, ja siin peaksid olema sisse äh, ette nähtud äh, ka selliste kohtuprotsesside välistamine, mille eesmärgiks on meediavõimu kärpimine ja nii edasi siin äh, me võiksime rääkida erinevatest raportitest, mis on suunatud konkreetsetele riikidele, see ei ole muidugi uus äh, idee, iga liikmesriik äh, ei peaks olema ka samasuguse mm, analüüsi ja uurimise aluseks, kuid me peaksime pidevalt hoidma silma olukorral kogu Euroopa Liidus, nii et me ei taha siin taga kiusata ühte või teist riiki, tahame kogu süsteemi muuta ja ka see, mida te ütlesite alguses, selle eest ma tahaksin väga tänada. ja kas on ette näha ka mingisugust äh, ajagraafikut kõikide nende mehhanismide rakendamiseks? proua Sippel, palun, äh, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh selge on see, et sõltumatu ja kriitiline uuriv ajakirjandus on väga oluline õigusriigi ning demokraatia sammas. ja kui väikese aja jooksul kaks suuri ajakirjanikku, mõlemad, kes tegid tööd korruptsiooni teemal, kuritegevuse ja poliitika teemal, kui need, nad tapetakse, siis on see muret valmistav sündmus kogu Euroopa Liidule ja me peame ühiselt äh, leidma vastuseid mitte ainult nendes riikides, vaid ka Euroopa Liidu tasandil peame teada saama, millised olid faktid ja selle põhjal saab otsustada, mida saab teha olukorra lahendamiseks. mul on väga hea meel, et äh, Slovakkia siseminister astus äh, ametist tagasi selleks, et võtta poliitiline vastutus ja moraalne vastutus, kuid sellest äh, ei piisa, sest me peame tegema tööd faktidega, nagu ma juba ütlesin kui üks põhjustest sellele, mida me viimastel kuudel oleme näinud, on olnud korruptsioon, siis korruptsioon on midagi, mille vastu me peame tõsiselt võitlema ja mida me peame peatama liikmesriikides et mida me siis saaksime teha selleks, et uurimist toetada Maltal või Slovakkias ja ma tahaksin lisaks sellele tõstatada äh, ka küsimuse erinevate raportite kohta olukorrast Ungaris ja kuidas me saame sealseid sündmusi peatada, kuidas me saame äh, mõjutada valitsust sellele lõppu tegema ja tahaksin teada, kas komisjon on valmis toetama nõudeid äh, muutma Euroopa Liidu eelarvet, et lisada siia teatud tingimusi äh, selleks, et teha väljamakseid ühele või teisele riigile. tahaksin tõstatada ka Poola küsimuse mul on hea meel, et komisjon tõstatas artikli seitse äh, lõike üks, loodetavasti seitse lõik kaks äh, ei olegi kunagi vajalik, ähm, selle kasutamine, kuid äh, me ei tea, millised on tegelikult Poola valitsuse reaktsioonid, millised on nõukogu reaktsioonid, kas te oskate selle kohta midagi öelda? nii et see oleks küll abiks, kui te ütleksite, kas on sellele mingit toetust ja veel, kui minna kaugemale artiklist seitse, siis äh, peaks rääkima juba ka õigusaktist, äh, millest räägiti septembris kaks tuhat kuusteist juba ja seal on viimane säte, mis puudutab äh, pensioni makseid kõikide ametite puhul, kas komisjon äh, Äh, käsitleb äh, seda äh, muudatust endiselt. aitäh, palun pidage kaheminutisest kõneaja piirangust kinni. ECR-i nimel nüüd aga härra Jurek. E, aitäh, kõigepealt e, tahaksin avaldada tänu härra Timmermansile, et te täna siin olete meil on täna võimalik rääkida üldisemalt äh, nendest teemadest, mitte keskenduda ühele või teisele riigile ja mul on hea meel, et see täna nii ka on. Te puudutasite mitmeid teemasid oma sõnavõtus. mõnikord küsitakse minult äh, teie hinnangu kohta eutanaasia seadusele Hollandis arvestades ähm, The Telegraphi ajalehe ähm, uudist, mis puudutas naisterahvast, kes surmati hoolimata tema enda tahet, tema enda tahtest ja sain väga väi-, lühikese mm, vastuse komisjonilt, saatsin teie küsimus, saatsin oma küsimuse teile ja sain vastuseks, et meie eutanaasia teemaga ei tegele, ma ei küsinudki eutanaasia kohta. ma küsisin äh, inimõiguste kohta, ühe konkreetse inimese õiguste kohta, kes pidi surema, kes tegelikult surmati, kuigi ta seda ei soovinud ja tahaksin teada, kas äh, siiski on äh, avatud suhtumine nendesse küsimustes, mõnikord sellised uudised on nii-öelda libauudised, kuid antud juhul oli tegemist konkreetse juhtumiga ja küsisin äh, ka äh, Prantsuse seaduse rakendamise kohta, mis võimaldab kaheaastast vangistust moraalse surve avaldamise eest isikutele jällegi me räägime moraalsusest ja need on ju tegelikult üldised teemad, meil ei ole väga palju aega selle kõige arutamiseks äh, täna, kuid ma tahaksin mingisugust äh, tagasisidet saada teilt, äh, sest see näitaks teie objektiivsust ja ärge arvake, et me oleme Euroopa vastu, me oleme lihtsalt teatud poliitikaid asunud kritise-, kritiseerima ja te ei peaks arvama, et meie oleme tõepoolest Euroopa Liidu vastased, me oleme teatud äh, poliitikate vastased äh, ning äh, loodame hea usk-, uskselt, et te vastate meile. proua Wikström, aitäh, asepresident Timmermans, et siia olete tulnud, kuigi on juba hiline õhtutund, on tegemist siiski väga olulise teemaga, mida me täna arutame ja ma hindan väga kõrgelt seda, et te räägite õigusriigi põhimõtetest ähm, äh, ka äh, poliitilise kultuuri kontekstis, võib-olla selle olemegi ähm, ära unustanud, me muudkui vaatame, kuidas äh, kaitsta õigusriigi põhimõtet, kuid me peaksime edendama poliitilist kultuuri, kus õigusriigi põhimõtted on nurgakiviks, võib-olla sellega oleks pidanud juba kaua aega tagasi tegelema, muidu ei peaks me olema tunnistajaks Maltal ning Slovakkias ajakirjanike mõrvadele. nii et eh, see on kindlasti väga murettekitav olukord. tänapäeval kipume keskenduma eelkõige Poolale ja põhjuseid on siin mitmeid, eh, artikkel seitsme käivitamine Poola vastu ja nii edasi ma tean, et eh, Poola valitsusele on antud tähtaeg ametliku vastuse koostamiseks ja see on kahekümnes märts. ja mind huvitab äh, väga, millega te vahepeal tegelete, kas on midagi, mida te tahaksite äh, meiega jagada, mis praegu toimub? mina isiklikult leian, et äh, kui me oleksime võtnud meetmeid Ungari vastu juba aastaid tagasi, siis ei oleks ähm, Poola käitumine olnud praegu selline äh, väga oluline on, et äh, sellised äh, teod äh, lõpeksid. nii et me peame sellel kõigel lõpu tegema ja ma arvan, et siin peab olema midagi nulltegutsemise ja tuumarelva vahel et ma arvan, et selline teatud korralekutsumise mehhanism, sellel on siin väga tähtis roll ja siin ka parlament saab osaleda. ma tean, et ei ole sellest äh, olnud väga suures vaimust, vaimustuses, kuid ehk oleks see üks võimalus selleks, et vältida samasugust olukorda veel teisteski liikmesriikides keegi, kui ma ei eksi, siis Birgit ütles, et äh, siin peaks olema teatud tingimuslikkus äh, ja vastastikuse põhimõte äh, Äh, räägime õigusriigi põhimõtetest kinnipidamisest äh, ning teiselt poolt äh, Euroopa Liidu rahade kasutamisest ja saamisest, kuidas te seda si-, seost näete ja kas see oleks üks võimalus edasiliikumiseks? nüüd palun kuue nimel proua Ernst. aitäh, kui ma teid kuulan siis äh, hämmastab mind see, mis meie Euroopast on saanud, me räägime siin ju Euroopa Liidu tulevikust, poliitilisest kultuurist, õigusriigi põhimõtetest ja nii edasi, ja te räägite siin väga kõrgest latist, mis on seotud äh, reeglite rikkumisega, kuid kuhu me õieti oleme jõudnud, ma võiksin provotseeriva küsimuse esitada kui pal-, kui suur osa komisjoni tööst seisneb äh, selles, et äh, tagada see, et äh, liikmesriigid peaksid Euroopa Liidu seadusandlusest kinni, see oleks väga põnev teema, kuid kas võiksime küsida ka seda, et kas meie lepped endiselt kehtivad, kas nad on piisavad, kas me ei peaks neid mitte muutma, kui me räägime siin artiklist seitse, räägime äh, Ehm, järgmistest eh, sammudest, mida komisjon eh, peaks eh, astuma, pöörduma ko-, Euroopa Kohtu poole ja nii edasi, võib-olla on küsimus hoopis selles, et me peaksime midagi muutma, kui me räägime Saksa kantslerist, tema temagi on teinud vastavaid ettepanekuid, võib-olla mitte aluslepingute muutmisest ei ole siin rääkinud, kuid võib-olla Äh, peaks äh, kuidagi mingisugused tagajärjed välja töötama, kui inimesed ei pea kokkulepetest, riigid ei pea kokkulepetest kinni, näiteks ei võta äh, põgenikke vastu ja nii edasi näiteks Ungari puhul ja tundub, et ajakirjanikuks olemine on muutunud üheks kõige ohtlikumaks elukutseks kogu maailmas viimasel ajal. see, mis praegu on aset leidnud Slovakkias ja Maltal, see on samuti murettekitav. kas komisjon on survet avaldanud selleks, et uurimine oleks sõltumatu? et neid sündmusi äh, uuritakse sõltumatult ja nüüd Ungari küsimus, mind hämmastas see, et te üldse Ungarit ei maininud, me oleme ju resolutsiooni omalt poolt ähm, sel teemal vastu võtnud ja see MTÜ-de vastane seadus, see on ju täielik äh, katastroof, kas te oskate äkki selle kohta midagi enamat öelda, aitäh? suur tänu ja proua Sargentini roheliste nimel, palun. Äh, tänan, esimees tõepoolest, äh, volinik äh, Timmermans, teil on õigus, et äh, me oleme haavatavad, demokraatiad on haavatavamad, kui me arvame, aga sellegipoolest me ei saa oma demokraatiat ja õigusriiklust lappida ainult seaduste kaudu, tegemist on kultuurilise küsimusega. aga siis tuleks vaadata üle oma lähenemisviis. isegi teie kui te selgitasite Poola olukorda, ütlesite, et on võimalik lugeda üle Veneetsia komisjoni poolt öeldu ja kui ma Ungarist äh, ka räägin, siis me peame lähtuma Veneetsia komisjoni, Lanzarote komisjoni äh, poolt kirja pandust Euroopa Nõukogu tekstidest. siin Euroopa Liidus me peame viitama muudkui teistele ja me ei avalda rikkumismenetlusi. oleks olnud väga hea, kui parlament oleks selgelt äh, aru saanud äh, rikkumismenetlustest. et Ungaris on tegu kohtunike diskrimineerimisega ja õigusriikluse vähendamisega, mängu on toodud siin kodanike vanuse küsimus seoses sellega, mis ei puutu üldse asjasse. kas teie komisjonina kaalute ka järgmise sammu võtmist? see on avatus, kriitilisus. ma olen täiesti nõus Cecilia Wikströmiga, et kui me paar aastat tagasi oleksime äh, Ungari olukorrale reageerinud, siis me seda kopeerimist siin äh, Poola puhul ei näeks. aga me jah, sõltume siin kojas kahekolmandikulisest häälte enamusest, et juhtida tähelepanu sellise riigi nagu Ungari probleemidele. ja esimees, mis siis, kui kahekümnendaks märtsiks poolakad ei vasta? see kolme kuu tähtaeg on äh, teie poolt äh, hea ettepanek, äh, aga poolakad ei pruugi reageerida ja tundub, et bulgaarlased neid eriti tagant ka ei lükka. suur tänu selle küsimuse eest, me küsime seega komisjonilt, et no millised hoovad teil kasutada on selles küsimuses ja äh, millised on võimalikud menetlused ja protseduurid, järgmisena härra Boni, palun. I will speak polish ähm, jätkan poola keeles. suur tänu, Euroopa Komisjoni asepresident, suur tänu selle info eest, mis te meile andsite. kõigepealt, mis puudutab äh, Poolat, siis äh, Euroopa Komisjoni poolt välja toodud äh, punkte ei ole täidetud ja nüüd on aeg uuteks äh, tegevusteks. meil on vaja uusi tegevusi ja algatusi, sellepärast et Poolas järjest õõnestatakse kodanike vabadusi, Poola valitsus on tulnud välja omapoolse valge paberiga, soovitan teil see tähelepanelikult äh, läbi lugeda ja eristada tõde propagandast. seal on üks äh, paragrahv, kus öeldakse, et kohtunikud on valdavalt endise kommunistliku süsteemi esindajad. no kui keskmine vanus on Poolas kohtunike nelikümmend üks ja üleminek algas kaheksakümnendate lõpus, siis äh, nii see ei saa olla. nüüd teine teema, ajakirjanike mõrvad, Malta, Slovakkia mida me teeme? me ei saa rääkida vabadustest, kui meil ei ole vaba ajakirjandust. kutsun üles Euroopa Komisjoni parlamendi toetusel hoidma silma peal ajakirjanike vabadustel meil ei saa olla demokraatiat ja vabadust ilma ajakirjaniketa. ja kolmandaks, demokraatiaid ja vabadusi ei ole meil siis, kui MTÜ-del äh, puudub täielik tegutsemisvabadus. meil tuleb edendada ja rahastada MTÜ-sid kohalikul tasandil ja me kutsume Euroopa Komisjoni üles äh, omalt poolt toetust äh, eraldama. Poola, Slovakkia, Ungari, Malta, Bulgaaria. tundub, et me oleme Euroopa Liidus äh, silmitsi kriisiga. ma usun, et meil on vaja väga laialdast arutelu ja meil tuleb tõesti kõikidest nendest riikidest rääkida ja tundub, et nüüd kahest minutist on saanud äh, sujuvalt kaks äh, pool. ma ei saa teid siin peatada, jah, teema on nii oluline. nojah, järgmisena Martina Anderson ja temale ma küll ei ütle, et on vaja kahest minutist kinni pidada. tänan, äh, volinik. ma küsin teistsuguseid küsimusi kui eelkõnelejad räägin Brexitist. kui vaadata seda kõike nüüd põhiõiguste harta kontekstis, me kõik äh, teame, et on kuus äh, peatükki äh, täis erinevaid õigusi ja kui nüüd vaadata, mida Briti valitsus on öelnud, siis põhiõiguste hartad ei ole siseriiklikku õigusesse üle võetud kuna väidetavalt seal põhiõiguste hartas ei ole midagi uut. meil Põhja-Iirimaal hetkel ei ole valitsust erinevatel põhjustel. üheks põhjuseks on see, et me ei saa kvalitatiivset häälte enamust äh, kokku. kuna meil on vaidlused äh, abielu puudutavates küsimustes, kes võivad abielluda, kas samasoolised võivad või ei või. Briti valitsus on öelnud, et äh, pärast Brexitit meie õigused äh, ei vähene parlament ja nõukogu on selle üle kinnitanud ja nüüd Põhja-Iirimaal viiskümmend aastat äh, pärast äh, kodanikuõiguste kampaaniat tõesti ei saa leppida sellega, et meie õigused äh, vähenevad. meil on vaja, et nõukogu tagaks, et tõesti õigused jäävad samaks ja see puudutab mitte ainult Põhja-Iirimaad. meil on oma fraktsioonis koostatud raport selle kohta, mis puudutab põhiõiguste hartat äh, ja seda, kuidas muutuvad äh, kodanike õigused Ühendkuningriigis, äh, Põhja-Iirimaal, neid ei kaitse põhiõiguste harta ja need britid, kes elavad Euroopa Liidus, nemad saavad põhiõiguste harta kaitse. nii et ma arvan, et meil äh, Põhja-Iirimaal on see eriti põletav teema. me ei räägi ainult äh, siin piiriküsimustest, vaid äh, me räägime ka sellest, et me ei pöörduks tagasi aega, kus meil ei olnud õigused tagatud, kus inimesed läksid tänavatele nende nimel võitlema, me ei taha tõesti pöörduda tagasi minevikku, aitäh. suur tänu, Martina, järgmisena Anna Kumes volinik, te ütlesite täiesti õigusega, et äh, ajakirjanike hirmutamine ja mõrvamine läheb äh, jämedalt vastuolla õigusriiklusega, kui me nüüd vaatame Maltat ja Slovakkiat, aset on leidnud häbiväärsed tapmised ja seal on ühine joon, maffia kaasatus, organiseeritud äh, kuritegevus ja loomulikult äh, võimuesindajad, keda ajakirjanikud äh, paljastasid ja võimuesindajad tahtsid seda paljastamist vältida. Maltal on nüüd viis kuud juba möödunud ja ma olen mures, et äh, ollakse rahul sellega, et jah, mafioosod tapsid äh, ajakirjanikuga, kes tellis selle mõrva, selles osas äh, uurimine eriti kuskile ei paista jõudvat ja tahaksin teilt küsida, et äh, mida te arvate siin äh, Maltast? kaks valitsuse liiget äh, olid äh, seotud äh, Panama paberitega ja äh, nad on endiselt valitsuses. kas te arvate, et see aitab kaasa uurimise usaldusväärsusele? Talli endine volinik äh, tõesti äh, häbiväärne korruptant pöördus tagasi äh, Maltale, teda ei ole võetud vastutusele ja ta on isegi olnud nõuandja Malta peaministritele. nüüd seal räägitakse levivad äh, kuulujutud äh, korruptsioonist äh, seoses privatiseerimisega, Aserbaidžaanist nafta eksportimisega, viisade müügiga, krüptorahadega e, e-mängurlusega. ühesõnaga, kuidas komisjon sellele kõigele reageerib? ma tahaksin tõesti selgust ja Pilatuse pank, ka selle pangaga on seotud hästi palju küsimusi, kuidas nad said litsentsi, kas seal oli tegemist maffia rahade pesemisega, kas seal on seosed Iraaniga? lõpetuseks ma tahaksin öelda, et Euroopa poole aasta ei ole õige koht korruptsiooniküsimuste tõstatamiseks meil on oluline pöörata tähelepanu õigusriigi küsimustele ja tõesti, me ei oleks praegu siin, kui me oleks omal ajal õigel ajal tegutsenud. Barbara, palun. suur tänu, esimees. tahaksin öelda, et ma olen nõus kõikide nende kolleegidega, kes ütlesid, et Euroopa Liidu institutsioonid peaksid olema julgemad õigusriikluse kaitsel. ja mida me mõistame poliitilise korruptsiooni all? me kõik äh, teame väga hästi, et äh, juristid äh, teenivad nende huve, kes on tellinud ekspertuuringud ja kui nüüd vaadata seda valget äh, raamatut, mille on Poola juristid ette valmistanud, siis äh, seal tuuakse välja, et kõik äh, toimub põhiseadusest lähtuvalt ja et kohtunikke ei rünnata. me näeme seal igasugusteid tõdede varjundeid ja pooltõdesid. ma arvan, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, peaksid selle teemaga tõsiselt tegelema. siin ei ole tegemist Veneetsia komisjoni teemaga, vaid Euroopa Liidu institutsioonid peavad äh, tagama, et äh, me kõik täidaksime ühiste väärtuste tingimusi ja kui see on meil lähtepunktiks, kui me selles osas oleme nõus, siis äh, tuleb ka öelda, et olukord Poolas ei ole muutunud äh, sugugi paremaks äh, võrreldes viimase korraga, kui me Poolast rääkisime. ja kui Poolas äh, õigusriiklus ei ole tagatud, siis põhimõtteliselt on tegemist kaugenemisega Euroopa alusväärtustest ja see lähenemine võib äh, levida ka teistele liikmesriikidele ja on Euroopa Liidu huvides tagada, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament äh, asuvad äh, tööle, töötavad välja õigusriikluse definitsiooni ja samuti poliitilise korruptsiooni definitsiooni. kolleeg Lopes Agilar, palun. tänan volinik, ei ole võimalik ülemäära toonitada seda, kuivõrd paljud meist toetavad teie tugevat lähenemist äh, mainitud teemadel. meil on väga hea meel, et olete tulnud kohtuma meiega siia libe komisjoni ja me tõesti äh, hindame seda, kui tugevalt te olete sõna võtnud äh, selles küsimuses. paljud kolleegid on öelnud et kõik need mured, mis puudutavad Poolat, aga peamiselt Maltat ja Slovakkiat, on nagu mingiks äh, pöördepunktiks. ja teie vastutusvaldkonnas on ju just äh, õigusriiklus, äh, põhiväärtused demokraatia ühesõnaga, ma tahan öelda, et äh, teie olete siin nüüd rääkimas mainitud teemadest, aga samuti komisjoni tööprogrammist aastal kaks tuhat kaheksateist ja kas äh, Teie arvates on ka tegemist viimase Euroopa Parlamendi mandaadi ajaga, kus meil õnnestub nüüd äh, edasi liikuda teie valdkonnas äh, erinevate õigusaktidega, mida nõukogu on seni blokeerinud, äh, viisakood ja muud. ja tõesti õigusaktide läbisurumise šansid on suhteliselt väikesed, mulle tundub nii, aga te võiksite siiski mainida oma seisukohta seoses äh, mitmete teemadega, mida me väga toetame. mis puudutab Poolat, siis artikkel seitse üks jätab äh, parlamendi äh, kõrvale artikkel seitse punkt kaks jällegi kaasab parlamendi. meil peaks olema parlamendis võimalus hääletada Poola küsimuses, mis on teie seisukoht? järgmine kolleeg, palun. suur tänu. härra volinik, te teate, et me hindame teid äh, siin väga. nüüd, mis puudutab seda närvigaasirünnakut, siis ma tahaksin äh, küsida lähemat infot. nalja ei peaks siin selle teemaga tegema Briti valitsus peaks siin olema ka jõulisem, ma arvan. härra Timmermans äh, ütleb vahele. ma kuulasin, mida ütles äh, Theresa May äh, parlamendis ja mul ei ole põhjust tema sõnades kahelda. et ma toetan Briti rahvast selles küsimuses. ärge saage ja me toetame seda, mida ütles äh, proua May. aga tõesti jah, keeruline on niimoodi öelda, et see ei olnud äh, õnnetus, siis tekivad sellised küsimused ma ütlen seda tõesti hea tahtega, aga kuulge, see on ju nagu naiivne. on ju selge, millises suunas see kõik läheb ja ma ei tahtnud teile kuidagi kanna peale astuda. ühesõnaga, kolleegid on ka öelnud, et me hindame teid väga, mina hindan teid ka väga ja siin parlamendis me alati nõuame, et meil oleks artikli seitse punkt kaks mehhanism on järjest enam riike kus äh, õõnestatakse demokraatia põhialuseid. me oleme need äh, mehhanismid äh, siin Euroopa Parlamendis vastu võtnud, me oleme neid nõudnud, aga neid ei rakendata isegi aastaid pärast nende vastuvõtmist. ühesõnaga, kui nüüd rääkida teatavatest äh, õigustest, siis me oleme tõesti äh, silmitsi suurte ohtudega. kahekümnendal märtsil meil mingeid konkreetseid lahendusi ilmselt ei saa olema. mina olen pärit äh, Euroopa piirkonnast, kus kohtunikke tapeti, jälitati, hirmutati ja tegemist ei olnud Itaaliaga, vaid Põhja-Hispaaniaga, Baskimaaga ja meil jälitati ka ajakirjanikke, neid mõrvati sellepärast, et äh, taheti sihtida demokraatlikku äh, valitsust, nii et meil on äh, vaja, et tõesti mehhanismid varakult jõustuksid, et võimalikult vähe riike läheks halvale teele, aitäh. härra Radev, palun tänan, esimees. austatud äh, härra Timmermans, ma tahaksin tänada teid äh, selge seisukoha eest õigusriigi kaitsel kõikides liikmesriikides demokraatia ja õigusriiklus tõepoolest on Euroopa Liidu põhiväärtused ja meie kõigi kohustuseks on neid kaitsta, austada ükskõik, äh, kas me oleme poliitikud või äh, kodanikud, kahjuks äh, viimasel ajal on need väärtused surve all ja demokraatia kaitsemehhanismid ei toimi piisavalt ja sellepärast ongi parlamendisaadikud kutsunud üles looma demokraatia ja õigusriikluse mehhanismi eelmise aasta septembris me uurisime, kas Euroopa Komisjonil oleks võimalik käivitada vastav projekt, me ei ole nüüd kuulnud äh, sellest, kui kaugele on jõutud, kas teil oleks võimalik meid äh, sel teemal valgustada ja kas teil oleks võimalik rääkida objektiivsetest kriteeriumidest, mida rakendatakse kõikidele liikmesriikidele äh, ilma ühte äh, riiki äh, poliitiliselt äh, teisele eelistamata ja mis puudutab nüüd Bulgaariat ja Rumeeniat ja korruptsiooniseiret, siis kas seda kõike oleks võimalik lahendada antud mehhanismiga? ja tõesti, piirguge palun kahe minutiga, muidu me ei saa voliniku vastust kuulda. proua Kienge, palun Eh, eh, suur tänu, Claude, suur tänu, volinik. tänan teid eh, sõnavõtu eest. Euroopa Komisjoni tegevusprogramm kaks tuhat kaheksateist toonitab, et Euroopa Liidu tulevik sõltub meid ühendavate äh, ühiste väärtuste kaitsest, demokraatia, õigusriiklus, põhiõigused. me tõesti väga loodame, et õigusriiklus ähm, Euroopas endiselt äh, õlmitseb ja küsimus nüüd teile. Teil on ambitsioonikad äh, plaanid vastavate algatuste rakendamisel, kuidas me saame võidelda liikmesriikide egoismi ja ignorantsuse vastu, kui liikmesriigid ei äh, tunnista isegi Euroopa Kohtu otsuseid. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, rännet, siis äh, meil on äh, tegemist äh, peaaegu igapäevaselt äh, rassismi ja võõraviha juhtumitega. kas me ei peaks ka Euroopa Komisjoni poolt siin otsustavamalt reageerima? ma esitasin paar nädalat tagasi küsimuse, küsisin, kas Euroopa Komisjonil on strateegia võtta midagi ette sellise vaenutegevuse vastu, aga ma ei ole veel vastust saanud. Ähm. suur tänu, mul on väga kahju, et me peame rääkima Poolast uuesti ja uuesti. aga ma tõesti usun, nagu te ka ütlesite, et me suudame õigusriigi põhimõtet kaitsta siis, kui me oma hääle kuuldavaks teeme. mina vi-, lisaksin sellele, et me peaksime seda tegema mitte ainult seal, kus need rikkumised toimuvad, mitte ainult neis liikmesriikides, vaid ka Euroopa tasandil. et kõik oleksid kaasatud, et me saaksime seda üheskoos arutada. sest see on meie ühine liit, meil on vaja ühiseid eeskirju, mis puudutab õigussüsteemi, õigusriigi põhimõtet ja nii edasi oluline on, et kõik tunnetaksid ja jagaksid vastutust, mis puudutab õigusriigi standardeid. kui inimesi nimetatakse reeturiteks, isegi ähvardatakse surmaga ja nii edasi, nagu te teate, see on hirmutamine keegi juba ka mainis neid kohtunikke, keda regulaarselt taga kiusatakse, eelkõige neid, kes tulevad Brüsselisse ja oma kogemusi jagavad, aga mitte ainult nemad, vaid olen kuulnud ka, et vanemaid, nende vanemaid ja abikaasasid hirmutatakse ja ka paljusid ajakirjanikke, mitmed on oma, on oma töökoha kaotanud sellepärast, et nad on nõudnud, et peetaks kinni kõrgetest demokraatia põhimõtetest. et seda on nimetatud ka kriisiks, et meil on liikide, riikide nimekiri, kus sellised asjad toimuvad. võib-olla see näitab ähm, väga dramaatilisel kujul, kui haavatavad me oleme, te ütle, rääkisite ka haavatavusest. kui haavatavad äh, on põhiõigused, inimõigused. ma tahaksin siinkohal öelda, et kõigis neis riikides soovib suur osa ühiskonnast demokraatiat ja demokraatia põhimõtetest kinnipidamist. mul on väga hea meel, et see komisjon on ka toetanud Euroopa väärtuste instrumendi loomist, mida juba ka mainiti, see võiks tugevdada kodanikuühiskonna seljatagust. ma loodan väga, et me saame selle instrumendi arendada välja selliseks vahendiks, mis võib anda aluse panuse meie liidu toimimisse. suur tänu! aitäh, proua Kosta, palun tõesti teil mitte rääkida, härra Kosta, palun mitte rääkida kauem kui kaks minutit suur tänu, härra esimees, härra Valink, ma tahaksin puudutada kahte teemat, kõigepealt äh, olukord Poolas ja Ungaris, teil on täiesti õigus, et komisjon äh, peab siin olema aktiivne, et tagada õigusriigi põhimõtete, ähm, võimude lahususe äh, tagamine. aga komisjon peaks endalt ka küsima, et millest see tuleneb, et nii Poolas kui Ungaris valivad kodanikud, paljud kodanikud äh, parteid, kes loovad sellise valitsuse, mis seavad kahtluse alla õigusriigi põhimõtted, kas see, kas seal võiks olla mingisugune seos ka komisjoni kasinusmeetmetega ja Euroopa Liidu äh, poliitikatega, et kodanikud valivad selliseid parteisid, mis ei kaitse demokraatiat. mida peaks komisjon tegema, mis oleks vajalik selleks, et demokraatia saaks tuge ka Poolas? ka nende seas, kes lähevad tänavale Poolas. et ähm, võidelda kohtunike sõltum-, kohtade sõltumatuse eest. teiseks rääkisite rahapesust. sellised rahapesu ja korruptsioonijuhtumid saavad ju tihtipeale avalikuks äh, niinimetatud vilepuhjade kaudu ja parlament on viimase aasta jooksul üsna tugevalt survestanud komisjoni ning ähm, seal peaks ju nüüd äh, tasapisi midagi uut ka välja tulema. kuidas on asjade seis uute algatustega? aitäh ja lõpetuseks härra Krasa. aitäh, esimest äh, asepresident Timmermans, ka teised kolleegid meenutasid meile, et viimase kuue kuu jooksul on äh, tõepoolest mõrvatud kaks ajakirjanikku, on püütud neid vaigistada nad on tegelenud korruptsiooni paljastamisega oma koduriikides ning paljud ajakirjanikud on põrkunud äh, sarnase vaenulikkusega, kuigi mitte sellisel skaalal. praegu on ettevõtetel võimalik algatada väga kulukaid kohtuprotsesse ajakirjanike vastu, et survestada neid vaikima. seda juhtus ka Daphne Kar-, Karnau-Galitšiaga ning äh, see kõik toimub Malta ajakirjanduses tänapäevani mitmed ähm, parlamendi liikmed, mina sealhulgas, on kutsunud üles teid, äh, asepresident Timmermans, võtta vastu äh, direktiiv, mis kaitseks ajakirjanikke Euroopas sellise tagakiusamise eest. minu küsimus on, kas teil on plaanis selline seadusandlik algatus ja kui mitte, siis milliseid meetmeid kavatseb äh, komisjon võtta, et ähm, et äh, kaitsta ajakirjanikke. ning tahaksin ka küsida, mis, mis on toimunud sellest ajast alates, kui meie kolmekümne esimesel jaanuaril siin komisjonis arutasime õigusriigi põhimõtte küsimust Maltas. aitäh! härra nagu volinik, meil on toimunud ka Slovakkia üle arutelu Liibüas äh, ning ähm, ma tahaksin ka lühidalt midagi küsida kui vaadata olukorda ja Slovakkias ka see küsimus tõusetus tugevalt. et ei ole päris selge, kas äh, ka riik võis olla kuidagi seotud toimunuga, selgeid tõendeid selle kohta ei ole, aga muidugi kahtlused jäävad alati ja usaldamatus jääb alles. milline on teie üldine seisukoht kas oleks vaja seadusandlust, mis kaitseks ajakirjanikke või peaks pigem lähenema äh, põhiõiguste suunas, see on see, mida ka meilt küsiti libekomisjonile, et kas me peaksime püüdma kaitsta neid konkreetseid, äh, seda konkreetset inimgruppi või me peaksime rääkima üleüldiselt inimeste põhiõigustest, õigustest ja sellele keskenduma, et see on see küsimus, mida meile Slovakkias esitati. mis on komisjoni arvamus ja teie arvamus? ma alustaksin kohe sellest, sest ma arvan, et see on küsimus, mis mõlgub paljudel teist meeles. me tegelikult ei äh, kaalu praegu seda, äh, sellist seadusandlust. Äh, aga me peame olema väga ettevaatlikud, et liikmesriigid ja nõukogu seda kohe tagasi ei lükkaks, sest nad leiavad, et me ületame oma volitused ja me peame seda tõesti arutama. aga Claude, mul on väga raske sinu küsimusele kohe vastata, sest et äh, rääkida, sest ühest küljest on siin ajakirjanike küsimus, ma tulen selle juurde kohe tagasi, aga teisalt on küsimus ka selles, kuidas saame kasutada kõiki meile kättesaadavaid vahendeid, et kui juurdlust läbi viiakse, siis äh, ei äh, uuritaks mitte ainult otseselt kuriteo toimepanijaid, vaid äh, uuritaks ka võimalikku korruptsiooni võimustruktuuridest ja võimalikke seoseid organiseeritud kuritegevusega. ma arvan, et me peame kasutama kõiki meile kättesaadavaid vahendeid, et äh, seda põhjalikult uurida. Eurojust, äh, Europol, Greco ja Euroopa Nõukogu äh, ma tahan ka öelda otsekoheselt, et ma ei näe mingit probleemi selles, et teha tihedat koostööd institutsioonide vahel ja ma ei näe probleemi sellega, et kasutada Euroopa Nõukogu vahendeid, see ei jäta meist nõrka muljet, see jätab meid tugeva mulje. see, mida me saame ise teha, seda me teemegi ise. aga miks peaks Euroopa Komisjon tegema uuesti tööd, mille on juba ära teinud näiteks Veneetsia komisjoni suurepärased eksperdid, milleks see üle teha? kui tegemist on kõrgetasemelise tööga, kvaliteetse tööga, mida, millest peetakse lugu üle kogu Euroopa. aga see küsimus, mille esitasite, on niivõrd põhimõtteline, et mul ei ole valmis vastust teile anda täna. aga ma arvan, et me peame mõtlema sellele, kuidas me saaksime kaevuda sügavamale ja kuidas me saaksime ka meie vahendeid kuidagi automatiseerida, et tegemist oleks sellise meetmete koguga, mida saaksime rakendada ei ole mitte ühtegi liikmesriiki, kus ei oleks üldse probleeme organiseeritud kuritegevusega, ei ole ühtegi liikmesriiki, kus kas poliitilise või majandusliku kontrolli kaudu ähm, ei äh, võiks tekkida probleeme sõnavabadusega ja ajakirjandusvabadusega. ja sellepärast äh, on meil kavas ka äh, sel aastal ette valmistada üldisema dokumendi, õigusriigi põhimõtte kohta ning me saame seal kasutada seda, mida on parlament öelnud oma resolutsioonis ja teha üldistusi neil teemadel probleem ei ole ju ainult neis liikmesriikides, keda oleme täna nimetanud, vaid tegemist on väga laia horisontaalse teemaga, mis puudutab kõiki liikmesriike. ma usun, et äh, meid võetakse tõsisemalt, kui meil on olemas selline instrumentaarium, mida saaksime kasutada kõigis liikmesriikides. siis ei teki sellist olukorda, et kui kritiseerida üht liikmesriiki, siis kohe vastatakse, aga kuidas on lood ühe või teisega nii et ma arvan, et niimoodi võime meie argumente tugevdada. ma arvan, et äh, liidus ei ole ühtegi liikmesriiki, keda võiks kritiseerida ühel või teisel viisil. ma tahaksin öelda ka seda, et äh, Maltas kui Slovakkias äh, meil esitatakse erinevaid küsimusi, sellega seoses tahan öelda, et me teeme ka koostööd näiteks Eurost ja Euroopa, et kui teha koostööd ainult politseivõimudega, liikmesriikide politseivõimudega, siis see jääb natuke ühelkülgse, ühekülgseks. ma tahan seda lihtsalt mainida, sest ma tean, et äh, siin kolleegid tegelevad Maltaga, Slovakkiaga, tahan lihtsalt teile öelda, et ka meie teeme oma tööd. jah, see on suurepärane, aga ausalt öelda, mõlema riigi puhul mõlemad riigid on äh, siis saanud ka rahvusvahelist abi, nad on kas seda ise äh, küsinud või on seda neile pakutud äh, ning nad võtsid selle hea meelega vastu. Nad ei öelnud, et nii meil lihtsalt on, vaid nad võtsid selle meeldi vastu vahel näiteks Scotland Yard või madalmaad politseivõimud või Eurost või Europol on, on neid aidanud erinevatel juhtumitel, nii et ma arvan, et et selline lähenemine teeb meid ainult tugevamaks organiseeritud kuritegevus mõistab, mõistab suurepäraselt siseturu eeliseid. organiseeritud kuritegelikud äh, jõugud on ilmselt kõige paremini organiseeritud majandusosalised. ja kui me seda ei mõista, siis me kaotame selle võitluse. me ei ole veel jõudnud nii kaugele, kui me peaksime. on oluline, et ähm, need, kes võitlevad kuritegevuse vastu, teeksid paremini koostööd ja on vaja luua paremat usaldust, suuremat usaldust, et ähm, rakendada paremaid tavasid üle kogu Euroopa. sellega jõuan ka meedia ja üldisema raamistiku juurde. nagu juba ka arutasime ja nagu te ütlesite, siis kui me alustasime seda uskumatut teekonda, minu jaoks, äh, ma ütleks, oli see kaheksakümnendate lõpp kui ma olin just ülikooli lõpetamas ja üks minu kursuse kaaslane ütles, et Saksamaa võib taas ühineda. see tundus toona võimatu, et meile ju meeldib Saksamaa nii väga, et tahtsime kohe, et neid oleks kaks tükki. arvasime, et seda ei juhtu mitte kunagi, aga läks ainult paar aastat mööda ja see siiski juhtus. nii et vaadakem seda uskumatut teekonda, mille oleme juba läbinud. nüüd aga peaksime mõistma, et tegemist ei ole lineaarse liikumisega, mis läheb ainult ühes suunas. see ei ole enesestmõistetav, et me liigume ainult ühes suunas. vaadates majanduskriisi, panganduskriisi, rändekriisi, terrorismikriisi, mis on toimunud, siis ähm, rahvastik on sellele ka reageerinud, seatakse kahtluse alla demokraatia põhimõtted, kas demokraatia üleüldse on, äh, kaitseb, kaitseb meie huve, see on küsimus mis, mis on tekkinud inimeste pea, peades. ja nüüd oleme juba jõudnud nii kaugele, et mõned imetlevad Putinit. kuidas me oleme sinna jõudnud, et on inimesi, kes, kes imetlevad isikut, kes kes toimib nii, nagu ta seda teeb. ja ma nõustun härra Kostaga ka, et tegemist on põhimõttelisema küsimusega äh, see on väga selgelt äh, seotud kriisiga, inimestega, kes seisavad seljaga tuleviku poole, sest nad ei usu, et neil üldse tulevikku oleks. ning tihtipeale ahvatlevad neid inimesed, kes äh, kujutavad minevikku sellises valguses, mis justkui võiks neile parem olla. ja siis äh, jõuame natsionalismi juurde, jõuame võõra vaenulikkuse juurde, antisemitism on tõusuteel ja see on äh, see on see, mis praegu toimub ja kõik see, mis, mida me oleme üles ehitanud aastakümnete jooksul, on nüüd löögi all. et see on selline üldisem taust. ma tulen kohe ka konkreetsete juhtumite juurde, aga ma tahan lihtsalt teile anda ettekujutuse, et milline on minu tunnetus praegusest olukorrast, et see on rünnak kogu meie eluviisi vastu. liiga paljudes liikmesriikides, liiga paljudel juhtudel on poliitikutel selline suhtumine, et hmm, meedia, meedia võib viia selleni, et ma, mind ei valita järgmisel korral. mida ma, sa, ma saaksin teha, et vaigistada ajakirjanikke või isegi instrumentaliseerida ajakirjanikke, saavutada see, et nad ei kritiseeri mind enam. nii et see on see, mis on toimumas ja seda ka uue meedia, sotsiaalmeedia kontekstis, kus ei kehti samasugused reeglid nagu traditsioonilises meedias sellepärast on mul väga hea meel ka selle raporti üle, mis täna välja tuli, kus me peame ka leida viise, kuidas selle uue meediaga toime tulla, et libauudiste probleem kogu ühiskonda ei vallutaks. see on väga põhimõtteline probleem. ilma sõltumatu meediata ei, ei ole ka demokraatiat. minu meelest see ei ole võimalik. on võimalik nii-öelda demokratuur, demokraatlik diktatuur nagu, nagu Venemaal aga kui meil ei ole selliseid institutsioone, mis oleksid vastukaaluks võimule, siis tõelist demokraatiat ei ole, ei saa. me peame olema ettevaatlikud, et me sellele teele ei satuks. ma tahan öelda ka seda, et on väga oluline austada neid, kes äh, kaotasid valimistel, on oluline austada neid, kes tegutsevad äh, teistes äh, võimuharudes. poliitiline vastane on ka keegi, keda tuleb austada paljudes liikmesriikides nimetatakse poliitilisi vastaseid inimesi, kellega ei nõustuta liialt kergekäeliselt ähm, reeturiteks, rahvavaenlasteks ja see tähendab, et nad asetatakse süsteemist väljapoole. see on demokraatia lõpp. miks see on niivõrd toksiline? see tähe-, sellepärast, et äh, inimene ise muutub nii hirmunuks, et äh,, et, et hakkab kartma süsteemist väljaheitmist niivõrd, et pigem manipuleeriks süsteemi. mina olen osalenud kuudel valimistel, vahel olen kaotanud, vahel olen võitnud. demokraatias on muidugi oluline ja tugev valitsus, aga valitsus ei saa olla tugev, kui ei austata ka poliitilisi vastaseid, see on ääretult oluline. ma tahaksin vastata ka härra Jurekile, kes tõstatas konkreetselt eutanaasia juhtumi madalmaades. inimesed kes astuvad seadusest väljapoole, eh, need, nad võetakse ka vastutusele ja seda tõesti väga rangelt. ja härra Jurek, kui mina nüüd tõstataksin abordi küsimuse poolest, siis ütleksite kohe, et see ei puutu üldse teisse, ärge seda minuga seostage. ja teil on muidugi õigus, et, mm, et suuresti on see liikmesriikide äh, pädevuses ja mina usun Poola naiste tugevusse saavutada see, mida nad äh, soovivad. aga nii see on, et äh, Euroopa Liidus on teatavates küsimustes äh, pädevust, teatud küsimustes mitte. eutanaasia vallas meil ei ole pädevust. ja ma tahan lihtsalt seda öelda, et kui keegi tegin midagi ebaseaduslikku, siis kindlasti võetakse ta ka vastutusele. ma tunnen madalamaid väga hästi ja ma tean, kui ranged reeglid seal on. nüüd, mis puudutab eelarvereegleid ja kas tuleks ette nähta mingisugune tingimuslikkus. ma tahan öelda, et ma olen veendunud, et üleüldiselt, kui on kahtlusi, õigusriigi põhimõtte täitmise osas, siis on õigustatud kahtlusi ka Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutamise osas. ja see ei puuduta mitte ainult tõukefonde, vaid kõiki makseid, mis tehakse vahenditest, mis tulevad Euroopa maksumaksja taskust, otsetoetused ja kõik muud ma tahan öelda ka seda, et õiguslikult on väga keeruline siin mingisugust valemit ette näha, sest et ähm, tegevused peavad olema proportsionaalsed probleemiga. nii et ma ei näe siin, et saaks äh, vorst vorsti vastu käituda, et kui ühes vallas solidaarsust üles ei näidata, siis teises valdkonnas toetusi ei saa. päris nii see ei, ei käi. aga me peame kaaluma võimalust, et üldpõhimõttena kehtiks reegel, et kui me ei saa olla kindlad, et raha ei kulutata reeglite kohaselt, siis võib-olla ei peaks seda raha ka üldse kulutama. ma tahaksin ka üles kutsuda kõiki liikmesriike Euroopa prokuratuuriga liituma, sest see on väga hea instrument kontrollimaks, kas Euroopa Liidu vahendeid on õigesti kasutatud et see on väga kasulik, kui selles osas on kahtlusi. see on ääretult oluline, nii et seda võiks kaaluda lihtsalt mõttena ja kui ei ole soovi teha koostööd Euroopa prokuratuuriga, siis võib kahelda, kas äh, peab, kas äh, liikmesriik peaks üldse olema osa Euroopa Liidu finantssüsteemist, kui ei ole võimalik kontrollida, kas seda raha kasutatakse õigesti. ja ma tahaksin siinkohal öelda ka seda, mis puudutab Euroopa kohut, et liikmesriikide kohtunikud on ka Euroopa kohtunikud ja kui me ei saa olla kindlad, et nad on sõltumatud, et nad ei sõltu täitevvõimust, siis ei saa Euroopa kohus enam olla kindel, et Euroopa õiguse rakendamise üle teostavad järelevalvet sõltumatud kohtunikud peab olema täiesti kindel, et liikmesriigi kohtuniku ja Euroopa Kohtu kohtuniku vahel on täiesti segamatu ähm, seos, kuhu ei sekku täitevvõim, ühegi liikmesriigi täitevvõim. see on äärmiselt oluline põhimõte ja äh, kohus on seda ka hiljuti kinnitanud. nüüd tõstatati ka Ungari vastaste meetmete äh, küsimus. ma tahan öelda väga selgelt, et jah, ma ei maininud Ungarit, ütlesin seda juba eelmisel korral ja ütlen ka nüüd, et on mitmeid kohtuprotsesse käimas praegu, mis puudutab MTÜ-dega seotud seadusandlust, sisserände teemat, kõrgharidust ja ka mis puudutab hil-, meie hiljutist arvamust Ungari varjupaigaõiguse kohta ja me jätkame sellega, ma ei taha, et keegi arvaks, et me ei tee seda kuid ähm, tahan siinkohal öelda ka midagi poliitilise kultuuri kohta. mitte kõike ei saa käsitleda kohtus äh, ega ka seadusandluses paika panna, aga see, kuidas äh, omavahel suheldakse, kuidas räägitakse Euroopa institutsioonidest, demokraatiast, äh, erinevatest usurühmadest, erineva päritoluga inimestest, see kõik mõjutab õigusriigi põhimõtte toimimist ja demokraatliku ühiskonna toimimist nii et ma arvan, et siinkohal on põhjust pidada väga avatud arutelu Ungari valitsusega. ja muide, me tegeleme ka selle niinimetatud anti, sooruse vastase seadusandlusega ja vaatame, mida me selles osas teha saame. nii et tahan lihtsalt väga selgelt selle välja öelda küsimus, mille esitas proua Ernst, et kas aluslepingutest jätkuvalt piisab. ma arvan, et ma vastasin sellele selles äh, suhtes, et andsin teile sellise üldisema vastuse, milline on minu seisukoht aluslepingute puhul ma tihtipeale kasutan sellist jalgpalli võrdlust, et kui, kui mängijad lihtsalt kollektiivselt otsustavad, et me pea kinni mängureeglitest, siis ei ole kohtunikust ka kasu. see on lihtsalt osa Euroopa Liidu kultuurist, õigusriigi põhimõtte kultuurist, et peetakse kinni neist lepingutest, mis on all äh, kirjastatud ja kui kohus teeb äh, otsuse, et äh, neid reegleid ei ole järgitud, siis ka järgitakse seda kohtuotsust. ja ma arvan, et ähm, siinkohal ei loe ka riikide suveräänsus. siin, see on tõesti koht, kus me peame olema väga ettevaatlikud, kui äh, rikkuda õigusriigi põhimõtet, siis äh, see tõesti rebib augu kogu sellesse äh, kangasse, mis, mil, milles me oleme ühte põimitud äh, liikmesriikidena. nüüd Brexiti teema kohta veel. komisjon toetab tegelikult Euroopa Parlamenti ähm, püsivas võitluses Euroopa kodanikuõigustest, ükskõik kas tegemist on Briti kodanike või mõne muu liikmesriigi kodanikega. minu meelest on Brexit tõepoolest äh, ääretult kurb sündmus, aga see oleks veelgi traagilisem, kui sellega kaasneks äh, inimeste õiguste vähenemine. nii et on väga oluline, et et põhiõiguste hartas sätestatud äh, õigused oleksid kaitstud ja kui siin on mingeid vastuolusid, siis me tõesti mm, vaatame sellele väga hoolikalt. nüüd proua Koomas küsis äh, mõni, esitas mõned väga spetsiifilised küsim-, küsimused, mis puudutas Maltat, ma pean tunnistama, et mul ei ole nii üksikasjalik info, üksikasjalikku infot, mis puudutab konkreetseid juhtumeid ja isikuid äh, aga võin teile kinnitada, et me jätkame mm, suhtlust Malta äh, ametivõimudega, hiljuti ma suhtlesin ka Malta peaministriga. Ähm, see vist ei olnud ülemkogul, vaid oli muu tippkohtumine ja ka üldasjade nõukogul ma äh, rääkisin äh, ministriga, Malta ministriga, nii et ähm, kutsusin üles jätkama teada koostööd, mis puudutab nüüd seda valget raamatut Poola kohta, siis ähm, see avaldati Poola valitsuse poolt, saadeti komisjonile ka üldsusele. ma tahaksin teid tõesti üles kutsuda, et äh, need ähm, ähm, organisatsioonid, keda see teema huvitab, et nad saadaksid meile ka tagasisidet. see oleks meile tõesti huvitav. ma olen juba kuulnud mitmendalt liikmesriikidelt, et oot, oot, te olete meid maininud selles valges raamatus, aga tahaksime selgitada meie seisukohta ja see on väga hea. on tõesti väga oluline, et see arutelu toimuks ja et ka laiem avalikkus sellega kursis oleks. nii et loodetavasti see valge raamat aitab asjadesse selgust tuua. me jätkame koostööd äh, Poola ametivõimudega ja tõepoolest varsti saab tähtaeg läbi ning me ootame, et Poola valitsus äh, meile selgitusi jagaks. ma olen siiski optimist ja loodan, et suudame lõppude lõpuks selle olukorra lahendada. ja ma tahan öelda komisjoni liikmetele, kes on pärit Poolast, et lõppude lõpuks saavad olukorra lahendada ainult äh, Poola kodanikud ise. me saame äh, me saame küll öelda, et kus on piir, äh, kust Poola valitsus ei saa edasi minna, mis puudutab äh, põhi, põhiõigusi inim- äh, ja õigusriigi põhimõtted, aga lõppkokkuvõttes peavad Poola inimesed ise otsustama, millist tulevikku nad tahavad. kas sarnast nagu teised riigid või tahavad minna oma teed ja mina tõesti südamepõhjast loodan, et Poola soovib jääda meie ühise Euroopa osaks ja minna samas suunas. mul on tõesti väga raske ette kujutada õitsvat Euroopat, kui seda ei juhtu ja kui see kaugenemine jätkub. ma tõesti väga loodan, et me jõuame tulemusteni. ja lõpuks, mis puudutab ülepuhujaid, siis me tegeleme selle teemaga, me püüame tõesti õige pea ettepanekuga välja tulla arutame seda kolleegidega ning me võtame tõesti arvesse ka neid seisukohti, mida on väljendatud parlamendis ja mida on väljendanud ka teised sidusrühmad, samuti Euroopa Nõukogu. ning me peame üle vaatama ka äh, liikmesriikide suunised, et, äh, et leida viis, kuidas äh, olukorda parandada. puudutasin ka juba rassismi ja võõra viha tõusu teemat. ma arvan, et selles kontekstis on äärmiselt oluline, et suudaksime näidata, et meil on olemas lahendused sisserännu probleemile. see on teema, mis ära ei kao. rändesurve Euroopale kestab veel põlvkondi. ja kui meie vastuseks luua selline muinasjutuline äh, maailmajagu, kus me arvame, et piiride sulgemise, müüride ehitamisega me suudame probleemi lahendada, siis on äh, olukord tulevikus veelgi keerukam. eurooplased pöörduvad üksteise vastu, naabrid pöörduvad üksteise vastu äh, ning me jõuame sellise trumpiliku arusaama, arusaamani, et kui, et selleks, et et keegi saaks võita, peab keegi teine kaotama. me jõuame tagasi enesetapjalike sõdadeni. me saame olla edukad ainult siis, kui ka meie naaber on edukas. ja kui me usume sellesse eksitusse sarnaselt Putiniga, et et ainult siis saame olla tugevad, kui meie naabrid on nõrgad, sest tema just seda usub, et na-, et naaberriigid peavad olema kaasuses äh, kaoses, siis võime me ära unustada õigusriigi põhimõtte, aga ka õitsengu ja päris kindlasti võime ära unustada Euroopa Liidu. nii et äh, sisserände küsimus on ääretult oluline, kui me hülgame mõtte, et saame selle ainult kollektiivselt eurooplastena lahendada ja kui me usume sellesse eksiideesse, et me saame seda üksikute riikide lahen- äh, äh,, lahendada, siis äh, ei jõua me kuhugi. nii et me peame äh, tõesti tagama välispiiride kaitse, aga samas peame tagama ka selle, et me ei unustaks oma inimlikkust. me peame äh, takistama rassismi ja võõra viha äh, tõusu Euroopas. vabandust, et nii pikalt äh, rääkisin, aga suur tänu teie külalislahkuse eest. suur tänu, suur tänu kolleegidele. aitäh teile selle eest, et lühidalt saite oma küsimusi esitada, nüüd on meil üks väike punkt veel jäänud. libe koordinaatorid eelmisel nädalal leppisid kokku selles, et resolutsiooni eelnõu esitatakse komisjoni nimel täiskogule, mis puudutab kodanikuühiskonna organisatsioone liikmesriikidel. nii et kui teil aega on, siis saame kiiresti tegeleda veel ka selle resolutsiooniga ja üheksandal aprillil on libes hääletus. loodan, et see läheb äh, kiiresti. Äh, kui keegi soovib kommenteerida, siis praegu on võimalik seda teha. Michael Boni, palun. aitäh, Claude see on äh, väga hea jätk meie varasemale arutelule, sest asepresident Timmermann ütles, et lõppude lõpuks kõik sõlt-, sõltub äh, meie hoiakutest liikmesriikides, äh, sõltub sellest, kuidas me kasutame demokraatiat, kuidas me kaitseme õigusriigi põhimõtet, kuidas me oleme valmis äh, väärtusi üles ehitama. me varasemates, varasematel kordadel oleme rääkinud tihti kodanikuühiskonna organisatsioonide rollist sellest, äh, kuidas äh, nad saavad toetada demokraatia arengut, osalusdemokraatia arengut, kuidas äh, saavad nad kaasa aidata väärtuste kaitsele. ka pärast põhiõiguste agentuuri loomist selgus, et on väga palju probleeme ja kodanikuühiskond on äh, kokku kuivamas Euroopa Liidus, olles nüüd osalenud väga paljudel selleteemalistel kohtumistel, on tekkinud äh, siis ka idee selline resolutsioon ette valmistada. meil on äh, vaja vastust äh, ning toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, et nad saaksid endiselt olla demokraatliku korra, õiguskorra selgrooks, et inimesed saaksid äh, avalikus elus osaleda. on teatud äh, instrumente, mis meie käsutuses on, äh, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomis-, komitee tegevus, sellest ei ole siiani piisanud, nii et meil on vaja veel ka eriinstrumenti, meie nimetame seda Euroopa väärtusinstrumendiks ja me tahame praegu seda teemat ja seda instrumenti arutada, sest praegu me räägime ju ka mitmeaastasest finantsraamistikust. ja selles raportis, mille esitas eelarvekomisjon, inimesed erinevatest fraktsioonidest esitasid muudatusettepanekuid ja nüüd on meil artiklis kaheksakümmend viis A soovitus luua Euroopa Demokraatia Fond, mis toetaks kodanikuühiskonna arengut ja töötaks demokraatia ning inimõiguste vallas ja see oleks komisjoni juhtimise all. väga oluline on, et meil oleks äh, otsene rahastus Euroopa Liidult. muidugi on meil vaja need erinevad ka rahalised küsimused äh, ühendada. ma arvan, et selline Euroopa väärtuse instrument äh, on äh, oluline ja et see oleks ka komisjoni juhtimisel. ja kui räägime kodanikuühiskonna organisatsioonidest, eriti just kohaliku tasandi omadest, siis nendel on kindlasti seda tugevat toetust vaja. me oleme mitmetes, mitmetel koosolekutel neid teemasid arutanud ja kui me selle tööga ühele poole saame, siis ma arvan, et see tulemus on oluline meile kõigile. selle revol-, resolutsiooniga ning pärast äh, arutelu täiskogul saame me panustada ähm, arutelusse, mis puudutab mitmeaastast äh, finantsraamistikku ning aitame kaasa ka kodanikuühiskonna arengule Euroopa Liidus. aitäh teile selle suure kannatlikkuse eest, ma ei tahtnud äh, tänast äh, arutelu pikendada, tehniline arutelu leiab aset reedel. see väärtuste mehhanism, see kindlasti saab olema tundlik teema, nii et äh, loodetavasti saavad kõik seda võimalikult äh, põhjalikult arutada juba enne üheksandat aprilli, see on muidugi väga lühike aeg äh, resolutsiooni läbitöötamiseks. palun. aitäh, esimees, aitäh, kolleegid. tahaksin reageerida härra Boni ettepanekule. minu delegatsioon äh, toetab äh, seda, et me peaksime põhiõigusi enam äh, edendama, kuid kui räägime sellest resolutsioonist, siis MTÜ-d annavad mõista, et Euroopa Liidus on probleeme demokraatiaga, kuna mõned valijad on otsustanud ähm, teistmoodi käituda kõiki äh, seisukohti peaks ju saama avaldada. ja sellel ei tohiks olla mõju kodanikuühenduste tegutsemisele. see kõlab üha enam äh, inimeste kontrollimisena äh, nagu Türgis ja ma ei tea, kas äh, kodanikud leiavad, et äh, see ikkagi on õige poliitiline korrektsus. Need võõravaenulikud äh, meeleolud, jah, nende vastu me peaksime võitlema. me peaksime ksenofoobia vastu võitlema. kuid me ei tohiks kõrvale samas hiilida ka rändekriisiga tegelemisest me ei peaks siin rääkima demokraatlikust defitsiidist, äh, vaid sellest, et Euroopa ei tee seda, mida kodanikud ootavad, töökohtade loomist, äh, turvalisuse tagamist, äh, rändekriisiga tegelemist. Euroopa Liit tahab lisaväärtust anda oma kodanikele. meil ei ole vaja selleks sellist instrumenti, nagu siin on välja pakutud mina arvan, et me ei peaks liialt äh, kiirustama selle teemaga ning suruma seda parlamendis läbi. ma tean, ma rääkisin nüüd pikalt, kuid minu jaoks oli väga oluline, et ma need asjad välja ütleksin. aitäh. pärast seda, kui Birgit samuti sõna saab, võtan need asjad kokku. aitäh, Claude. mulle tundub, et meil on kümme minutit veel jäänud aega ja ma ei kavatse kümmet minutit rääkida. kuid midagi ma siiski tahaksin lisada äh, selle toetuseks, mida Michael ütles ja millest me oleme rääkinud juba koordinaatorite keskel muidugi, nagu ütles ka härra Timmermans, äh, me räägime sellest, äh, mis on demokraatia, mis on õigus, riigi põhimõtted, osa sellest puudutab kohtuotsuseid, kuid demokraatia ja õigusriigi põhimõtted on midagi, mida me peame elama see meie enda meelestatus, kuidas me asjadega tegeleme, kuidas me hindame demokraatiat ja kuidas me julgustame inimesi kasutama nende demokraatlikke õigusi. demokraatia toetamine on ka sotsiaalne küsimus, kui inimesed tunnevad, et nende elu ei paku valitsusele mingit huvi, siis miks nad peaksid üldse hääletama minema ja hääletamine on niivõrd oluline osa demokraatiast. nõustun ka sellega, et mõnikord äh, ei räägi me siin ainult äh, valitsusest, meil on vaja ka kriitilist ja uurivat ajakirjandust, meil on vaja ka MTÜ-sid, kellel on enda mm, teadmised äh, mida nad peaksid meiega jagama, midagi, mis on meil poliitika tege-, tegemises äh, ka silma vahele jäänud. nii et on teatud äh, kriitilisi momente, me oleme nendega juba tegelema asunud. kuidas me otsustame, millised MTÜ-d peaksid raha saama, millised on need kriteeriumid ja milline on see sõnum, mida me edastame liikmesriikidele, et ka neil on vastutus ja meie ainult siis lisame siia midagi juurde, kuid me leiame lõpuks lahenduse. me peame lahenduse leidma. ja mul on üks ähm, praktiline teema, millele me peame kindlasti lahenduse leidma, kui meil on tegemist uue instrumendiga, mitte olemasoleva instrumendiga, mida muuta või kohendada, et seda kõike võimalikuks muuta, siis on huvitav, et sellisel ajal, kus me peaksime olema teadlikud sellest, mitte ainult Brexiti pärast äh, muutub eelarve väiksemaks, raiskame me ka päris palju raha erinevates valdkondades, äh, näiteks äh, piiride kaitsmisele, julgeolekule, kõikidele nendele julgeolekumeetmetele nagu reisijainfo kogumisele ja nii edasi, mis, mis maksab miljoneid eurosid nii et me kulutame üha enam ja enam äh, raha, kuid äh, eelarve jääb sama pisikeseks, nii et me peame leidma lahenduse ka sellele. ja minu lahendus ei ole äh, see, et lõpetame MTÜ-de toetamise, minu idee on selles, et me peaksime enam survestama liikmesriike, et antaks enam raha Euroopa Liidu eelarvesse või siis, et nad peaksid äh, välja tulema teiste ideedega. see ei ole libe küsimus, see on ähm, meie komisjoni küsimus, see on äh, eelarvekomisjoni küsimus. see puudutab ka võrdseid äh, õigusi. mina tahaksin näha, et midagi muutuks ka maksude valdkonnas, et kõik maksaksid makse, et ettevõtted maksaksid õiglaselt makse ja et me saaksime rääkida lõpuks ka finantsteenuste maksustamisest, et me saaksime lisavahendeid nii et need on need mõned äh, ideed, millega me peaksime tegelema. kuid üldiselt muidugi peame toetama ka MTÜ-sid. on ka äh, olnud äh, juttu teatud äh, MTÜ-de tegevuse peatamisest, ma arvan, et äh, meil on võimalik siiski lahendusi otsida. aitäh, Birgit! ausalt öeldes äh, sa räägid selle idee positiivsest äh, loomusest, äh, kuid tegemist on väga keeruka teemaga. koordinaatorid on sellest ka aru saanud, väga palju taustatööd on ära tehtud. härra Boni on korraldanud väga palju koosolekuid, arutelusid ja see kõik on kooskõlas sellega, mida kolleegid on rääkinud juba ka teistes, teistel koosolekutel see kõik on keerukas, kuid me peame sellega edasi liikuma, sest selles oleme me kokku leppinud. me räägime siin poliitilisest mehhanismist. nii et äh, tegemist on resolutsiooniga ja me peaksime üldiselt äh, paika panema selle, milline on see valdkond, millega me tegeleme ja sellest rääkis ka härra Boni meil on üks koosolek sel teemal aset leidnud ja püüame siiski anda endast parima, et see resolutsioon tuleks. muidugi peab arvesse võtma Helga ja ECR-i ja muresid, see kindlasti saab olema osa meie arutelust. kuid mulle tundub, et koordinaatorid enamus ähm, siiski ähm, nõustus sellega, et selle resolutsiooniga peab edasi liikuma nüüd üks väike kokkuvõte märkus äh, härra Boniaga. Uh, uh, suur tänu selle arvamuse eest, see on tõesti väga oluline. me peame tõesti pöörama tähelepanu olukordadele, kus tegutsetakse demokraatia vastaselt. rõhuda tuleb dialoogile, mitte võitlusele. me peame tõet-, toetama kõiksuguseid organisatsioone, kui need on avatud äh, dialoogile erinevate rühmadega, institutsioonidega, organisatsioonidega. ma olen nõus äh, Birgiti äh, poolt öelduga, mis puudutab probleeme, meil on loomulikult eelarve probleemid, aga praegu me arutame just eelarve teemat ja me saame siis arutelus komisjoniga tagada, et me oleme avatud äh, aruteludele. me soovime leida mehhanismi, mis muudaks selle vahendi toimimise selgeks ja tõhusaks, seega peame omalt poolt andma panuse tuleme välja ettepanekutega, mis on siis äh, komisjonil vastu võetav ja mis on optimaalne. suur tänu. jah, vabandust. jah, Birgit, tõesti. lühike märkus ma mainisin lõpus, eelarveteemasid, aga tõesti, vabandage väga, ma tunnen ennast vastutavana, kuskilt see raha ju peab tulema. me peame võtma vastutust kandma, me peame olema teadlikud, et meil võivad olla mõningad äh, probleemid lõpuks ja me ei soovi, et äh, raha võetakse ära mõnelt teiselt äh, oluliselt teemalt. no lõpetame siin jah, me oleme tulnud äh, toime keerulisemate küsimustegagi kui see. nojah, arutame seda teemat äh, fraktsioonides ja andke siis äh, mulle teada, mis küsimused seal tõusetuvad. hoidke mind kursis. meil on tõesti tihe ajagraafik. niisiis, Ain Kaasa ja kolleegid, äh, suur tänu teile kõigile tähelepanu eest. esmaspäeva õhtul Strasbourgis ma tõesti hindan, hindan seda kõrgelt, aitäh. ja nüüd äh, koosoleku lõpp on kätte jõudnud, mitmesuguseid küsimusi ei ole